kus ei ole, siis on protokoll kinnitatud. ja nüüd kirjalik deklaratsioon seitsekümmend üks, kaks tuhat üheksa proua Jarokalt, proua Geringer-Ödenbergilt, mis puudutab võitlust rinnavähiga sellele kirjutasid alla pool Euroopa Parlamendi liikmetest, seega vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm lisatakse see deklaratsioon ja vaadatakse läbi ning, ning lisatakse protokolli. proua Linn suur tänu, tahaksin lihtsalt tänada kõiki, kes kirjutasid alla kirjalikule deklaratsioonile seitsekümmend üks üheksa, mis puudutas rinnavähki. nagu me teame, siis on see naistele vanuserühmas kolmkümmend viis kuni viiskümmend üheksa Euroopa Liidus üks peamisi surmapõhjuseid ja see kutsub üles siis äh, rahvus- või riiklikke sõelumisprogramme liikmesriikides äh, käivitama. ma loodan, et allkirjast, selle deklaratsiooni allkirjastamine on järjekordseks sammuks äh, teel Mm, selle tagamisele, et meil on tõesti Euroopa-ülene tegevus nende mm, kohutavate tagajärgede vältimiseks, mis kaasnevad rinnavähiga, aitäh! suur tänu! suur tänu ka proua Linnile ja kõigile teistele, kes sellele deklaratsioonile alla kirjutasid. seitsmeteistkümnendat detsembri täiskogul esitati täiskogule taotlus eh, härra Migalski immuniteedi tühistamiseks